ja me loodame, et teie äh, visiit kujuneb väga edukaks. Äh, me jätkame arutelu ja ma annan äh, komisjoni nimel sõna härra Talile. proua president, lugupeetud parlamendisaadikud, nagu mul on juba võimalus olnud öelda põllumajanduskomisjonis ja keskkonnakomisjonis, et ma väljendan oma pettumust lepitusmenetluse kulu üle, et ei olnud võimalik saavutada parimat lahendust. see on äh, ebaõnnestunud, sest me oleme tegelikult uuendtoidu ettepanekute osas saavutanud üsna suurt edasiminekut. lubage meenutada neid aspekte, mille suhtes oli selgelt üksmeel ja kui need heaks kiidetakse, siis see ajakohastab ja täiustab praegu kehtivat seadust Äh, uuendtoidu äh, äh, tsentraliseeritud loa andmise menetlus, mis tagab toidu ohutuse, nanomaterjali määratlus, turule viimise eelne hindamine ja tõestamine. lihtne, lihtsustatud menetlus kolmandates riikides tarnitavate toidule ning vajadus, et toiduainetööstuse esindajad jagaksid omavahel ka teaduslikke andmeid eh, ja piirata loomkatset kui võimalik. see kõik eh, aitaks kaasa Euroopas uuendustegevusele, soodustaks uuendtoiduturgu, eh, ilma et me seaksime ohtu toiduohutust ma arvan, et see teema vajab meie ühiseid jõupingutusi ja tähelepanu, et kehtestada need täiendused äh, viivitamata. sellest oleks suur kasu nii tarbijakaitsele kui ka uuendustegevusele toiduainete tööstuses. seetõttu ma loodan, et me äh, siiski äh, suudame läbirääkimiste tempot hoida ja teeme omapoolse ettepaneku üsna pea lugupeetud saadikud, ebaõnnestumine äh, äh, toimus, kuigi viimastel aastatel, viimastel kuudel on saavutatud üsna suurt edu kloonitud loomadelt saadud toidus. komisjon on kohustunud täitma kahe tuhande kümnenda aasta oktoobris kinnitatud raporteid. ajutine peatamine viieks aastaks kloonimise kasutamisel Euroopa Liidus ja impordile äh, kloonitud äh, toidust, äh, jälgimissüsteemi sisseseadmine lootele. komisjon samuti tunnustab edu, mis saavutati lepitusmenetluse käigus. mul on samuti selge, et kloonimise küsimuses ja kõigis selle aspektides on vaja saavutada kokkulepe, mis on jõustatav, mis on proportsionaalne ja õigustatud komisjon on valmis tegema omapoolsed kõikehõlmavad ettepanekud pärast vajaliku mõjuhinnangu läbiviimist. president, lugupeetud parlamendisaadikud, ma äh, igati äh, hindan kõrgelt äh, seda meelsust, mis oli Lepitsal ja härra Pidel. me peame mõtlema koos nüüd, millised saavad olema meie järgmised sammud. ma olen valmis arutama teiega ja nõukoguga võimalikke stsenaariume nende kahe olulise küsimuse arutamiseks ning progressi tagamiseks, mis viib meid positiivse tulemuni. selline äh, kollektiivne arutelu äh, peaks olema suunatud mõlema teema osas, nii et tarbijad saaksid sellest hüve. aitäh, härra volinik ja nüüd ma annan sõna fraktsioonide esindajatele, me alustame proua Aljasooga kaks minutit äh, Rahvapartei nimel. aitäh, esimesena ma sooviks tänada proua Lyotari äh, e, Ungarit eesistujariigina, volinik äh, Dalit ja see töötajaid, kes on teinud suuri jõupingutusi. seda olulist raportit ei olnud võimalik äh, selle käsitlemist ei olnud võimalik lõpule viia. tegemist on teemaga, mis huvitab väga ka meediakanaleid. ma tahaks öelda, et me oleme võimaluse käest lasknud teha suurt sammu edasi. toiduainete tööstus peab nüüd jätkama tööd vananenud reeglite alusel. meie peame selle eest vastutama ja me ei saa nüüd nõud, esitada nõudmisi, millega kaasneks suured äh, bürokraatlikud nõuded, mida me ei saa ka kolmandatelt äh, isikutelt nõuda, me ei saa võtta vastu selliseid reegleid, mida ei ole võimalik äh, ellu viia. me ei jõudnud kahjuks kokkuleppele ja tegemist ei olnud mitte selle küsimusega, et kui äh, paljudest äh, äh, kloonitud loom, palju põlvkondi loomi, kes on pärit kloonitud loomadest, tuleks tähistada. tegemist oli ka kolmandate riikide küsimusega, tegemist oli tööstuse jaoks sellise lahenduse leidmisega, mis puudutab tarbijakaitse ja probleeme. nüüd on meil vaja uut äh, õigusakti. ma kutsun üles komisjoni töötama välja uut õigusakti ja äh, seejuures juhinduma ähm, teaduslikest andmetest. härra Dali on korduvalt võtnud äh, kohustuse selline ettepanek esitada, ma usun, et te seda teete ja loodan, et see toimub nii kiiresti kui võimalik. ja nüüd saab sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni nimel sõna härra Lainen pooleteiseks minutiks proua president, proua äh, nõukogu e-, e-, e-, eesistuja, proua härra volinik, me oleme, olen osalenud erinevatel äh, koosolekutel, aga see kaksteist tundi õht-, kell, õhtul kella seitsmest hommikul kella seitsmeni äh, jääb mulle pikalt meelde. tegemist oli tõesti väga olulise sündmusega, kahjuks me olime pärit eri planeetidelt. parlament oli, pidas silmas inimeste, tarbijate huve ja mõned teised aga pidasid silmas lihatööstuse ja põllumajandustööstuse huve ja nende erimeelsuste tõttu me üksmeelele ei jõudnud. sellest on väga kahju, kuna toiduainete alases seadusandluses on praegu Euroopa Liidus lünk, mis tuleb väga kiiresti täita. me olime meil oli üsna selge, et härra Pitella äh, delegatsiooni juhina ja proua Leotaar äh, raportöörina ja kõik teised äh, ajasid ühte asja, nüüd meil on vaja see tekkinud lünk täita ja härra Tali, teil on vaja teha kaks ettepanekut, üks puudutab äh, uuendtoitu, selles me oleme praktiliselt kokku leppinud, et Äh, nanomaterjalid on olulised ja äh, tsentraliseeritud menetlus äh, toidu puhul, mis on pärit kolmandatest riikidest ja kloonimine on väga oluline. Te kuulsite, mida me ütlesime, me ei taha selliseid tooteid Euroopa Liidu turule, me tahame, et neid kindlasti tähistatakse, sest see on äärmiselt oluline tar-, tarbijatele ja ma loodan, et selline ettepanek tuleb väga varsti aitäh, härra Lainen ja nüüd saab liberaalide nimel proua Lepage kaheks minutiks. proua, aitäh, proua president, ma tahaks kõigepealt äh, õnnitleda proua Lyotari, härra Pitellat, härra Lainenit äh, nende läbirääkimiste eest, sest tänu nendele on meie posi-, oli meie positsioon äh, selle väga pika triloogia ajal olnud äärmiselt ühtne. Euroopa Parlament oli ühtne selleks, et ait-, et kaitsta tarbijate huve ja see on see asi, mille, milleks me oleme valitud, me ei ole siia valitud millekski muuks. ma ei taha siin nüüd äh, kedagi süüdistada, aga tegemist oli tõesti väga suure põikpäisusega ja parlament oli teinud väga palju järeleandmisi omalt poolt aga ikkagi jäi mulje, et kas me peame küsima endalt, et kas on vaja äh, märgistada tooteid, mida Euroopa Liidu äh, äh, liidus müü-, müüakse. see, mis toimus, oli täiesti eba, mitteaktsepteeritav, meile esitati lihtsalt valesid ettekäändeid, valesid juriidilisi ettekäändeid. tegemist ei olnud Äh, kaubandussõjaga või WTO reeglitega. tegemist oli vale, valede äh, tehniliste ettekäänetega, et ei ole võimalik märgistada, ei ole võimalik jälgida, äh, lihtsalt seda ei tahetud teha, nagu ju Lainen ütles, eelistati mingeid teisi huve tarbijate huvidele. nüüd tuleb aga teha järgmine samm, liikuda kiiresti edasi, sellepärast et kloonimise teema on veel üks täiendav element, mida kasutavad need, kes tahavad küsimärgi alla seada Euroopa Liidu institutsioone tegemist äh, on argument, äh, millega tootsitakse meie institutsioone, millega ei äh, mida kasutatakse lihtsalt ära. vaja on selget e-, ja kiiret lahendust, mis kaitseks Euroopa tarbijaid, Euroopa kodanikke kloonitud ähm, loomadelt ja nende järglastelt pärineva liha e-, eest. aitäh ja nüüd saab konservat-, konservatiivide ja reformistide nimel härra Stevenson. pool protsent pärast kaheaastast rasket tööd on Uandtoidu määrus aladalt kokku kukkunud, sest kloneeni-, kloonimisküsimusele ei õnnestunud leida lahendust. lepitusmenetluse käigus ma hoiatasin, et põikpäine keeldumine kompromissist toob kaasa katastroofi ja nii see ka lõpuks juhtus. me oleme nüüd tagasi nullis ja oleme kaotanud eh, hulga aega ja olulise õigusakti. selleks kindlasti lepitus on kindlasti kasulik mehhanism, aga see muutub tarbetuks, kui osalejad ei ole valmis läbi rääkima ja kompromisse saavutama. kui parlament ei oleks olnud nii paindumatu, siis meil oleks olnud nendes äh, sätetes praegu äh, tunduvalt ajakohastatum seis. nüüd aga on meil endiselt üheksakümne seitsmenda aasta määrus, mis on täiesti ajale jalgu jäänud. Euroopa Parlament peab näitama, et ta on uhke ja võimas äh, seadusandlik organ, aga ta on sellest testist nüüd läbi kukkunud. komisjon peab nüüd tegema eraldi õigusakti kloonimise kohta ma loodan, et äh, kolleegid õpivad oma vigadest ja mõistavad, et äh, kui meie sellistes võtmeküsimustes kokkuleppele ei jõua, siis kaotab rahvas. aitäh, Roheliste nimel saab sõna härra äh, Staes pooleteiseks minutiks. aitäh, ma arvan, et härra Lainen ütles väga olulist asja. me oleme ristteel ühelt poolt on liha- ja toiduainetööstus ja teiselt poolt tarbijate huvid. parlamendina oleme teinud suuri jõupingutusi koos raportööriga, keda tahaksin tänada tehtud töö eest. me oleme püüdnud olla paindlikud ja oleme olnud valmis tegema ka järeleandmisi, aga sellest ei piisanud nõukogu lähenemine ei eh, ole märk paindlikkusest, kui härra De Kuht ja eh, pöördus Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni poole meie selja taga ja me oleme kuulnud ka erinevaid põhjendusi, aga olgu selle kõigega, kuidas on, nagu te kuulsite, hulgaliselt aega on kaduma läinud ja komisjon peaks nüüd välja tulema väga kiiresti uue ettepanekuga. me olime saavutanud juba esialgse kokkuleppe, aga me peame vaatama kloonitud loomi ja nendest valmistatud toitu ja selle teemaga tegelema. me ei taha, et see teema jääks õhku rippuma igaveseks ja et see läheks edasi järgmistele seadusandjatele. me tahame käesoleva parlamendi ametiaja jooksul selle teemaga lõpetada. aitäh, härra Stas, äh, proua Leotard, kaks minutit kuue nimel. aitäh, ma tahaksin kõigepealt südamest tänada parlamendi kolleege üksmeelse toetuse eest, mida ma tundsin, kuna kuni viimase minutini ja ma imetlen ka Ungari saadikut, kes on teinud äh, kõik endast oleneva. ma tean, et ka härra Talil on ambitsioonikad plaanid. ma tean, et me ei suutnud kokkuleppele jõuda kloonitud loomade küsimuses. see aga tähendab, et äh, põhimõtteliselt äh, kloonitud loomadest tehtud toit võib jõuda inimeste lauale, isegi kui seitsekümmend seitse protsenti inimesi on selle vastu. aga me ei tohi teha hamburgereid eh, kloonitud loomadest ja siin mingeid kompromissi olla ei saa. nõukogu ja komisjon on andnud märku, et nad eh, peavad järgima ka WTO eh, reegleid. härra eh, De Kuht ütles, et tulemuseks võib olla kaubandussõda, kui me täieliku keelu kehtestame. ma olin tegelikult hämmastunud, kui ma nägin nõukogu ühte sisedokumenti ja see pärineb nõukogu õigustalituselt loomade kloonimine on lubatav WTO reeglite kohaselt ja et eh, see peaks olema õigustatud eh, arvestades tarbijate huvidega. mul on küsimus nõukogule, kas see dokument oli teada kõikidele liikmesriikidele ja kui jah, siis miks me kuulsime pidevalt argumente ähm, maailma kaubandussõja ohust ja neid toodi ettekäändeks, miks parlamendiga kompromissile ei saanud jõuda. kui see dokument oli aga läbirääkijatele teada, siis see on skandaalne, sest sellisel juhul esitati ekslikke argumente. härra Taali, kodanikud ootavad, teiepoolset tegutsemist. reegleid tuleb sätestada nii kiiresti kui võimalik, me oleme valmis koostööd tegema, ma edastan selle dokumendi nüüd nõukogule. aitäh, me andsin teile rohkem aega, sest te olete raportöör. proua Lepage, kas te soovisite se-, sekkuda? see, mida proua Lyotard praegu ütles, on täiesti uskumatu. ma tahaks äh, veel kord korrata üle selle küsimuse, mida ta just esitas, ma olen täiesti jahmunud ja ma tahaksin küsida komisjonilt, kas komisjonil oli ka olemas see dokument see on täiesti lubamatu, et nädalate ja nädala, nädalate kaupa öeldi meile, et meil tuleb äh, sõda WTO-ga, et härra de Güht ütles meile, et me ei saa äh, müüa enam lennukeid ega muid asju, kui me selle äh, otsuse vastu võtame, kui oli õigusteenistuse dokument, mis ütles täpselt vastupidist asja. ma märgin, et teie küsimus tegelikult peaks olema suunatud äh, just kõnelenud isikule, aga härra volinikul on loomulikult võimalus vastata teile. nüüd ma annan sõna härra Rossile äh, üheks minutiks. tänan, president, kolleegid. ma arvan, et nõukogu tegelikult on ämbrisse astunud, meie esindame kodanikke, me oleme otseselt valitud kodanike poolt ja kui parlament jätkuvalt nõuab nii komisjonis kui ka kojas, et kloonitud loomadelt saadud liha ei ole kasulik meie inimestele, siis peaks nõukogus seda ka arvestama ja see negatiivne otsus tegelikult äh, äh, pärineb nõukogusest. teksti osa kloonitud liha kohta oleks saanud suure enamuse toetusega, nõukogu seda ei soovinud. see nõukogu, mis ühelt poolt ütleb, et me peame kõik liberaliseerima ja teiselt poolt üritab Äh, sellest kokkuleppest osad välja jätta, ei edasta äh, tarbijatele õiget infot, ei soovi, et äh, oleks märgistatud, kust see toit pärit on. et see on nõukogu seisukoht ja ma tahaksin tänada härra Pitellat, kes on meie koja ausat nime ülal hoidnud ja äh, meie liikmed äh, lükkasid tagasi nõukogu ettepaneku, ma tahaks tänada raportööri ja neid kolleege, kes olid piisavalt julged ja ei andnud järele küsimustes, mis meie arvates on tõesti kasulikud Euroopa kodanike jaoks nüüd saavad sõna teised äh, kõnelejad, kõigepealt härra Liise kaheks minutiks. aitäh, proua president, proua nõukogu e-, eesistuja, äh, volinik Talli, äh, armsad kolleegid, me oleme kõik pettunud loomulikult. aga ma arvan, et vastutus ei ole, vastutust ei kanna Euroopa Parlamendi läbirääkimisdelegatsioon ja ma tahaks öelda, et kohalolev äh, Ehm, volinik ja minister ei ole samuti vastutavad, pigem oli tegemist teiste nõukogu osadega ning äh, komisjon, kes äh, nägi probleeme liikmesriikide mm, puhul ei äh, käsitlenud neid piisavalt. Hüht äh, ja teised äh, majandusministeeriumide esindajad, näiteks ka Saksamaa majandusministeeriumi esindaja rääkisid kohutavatest stsenaariumitest, kaubandussõdadest, mis oleksid hullemad kui banaanisõda ja tegelikult mingit sisulist põhjendust ei olnud. eile mul oli võimalus Berliini, et ähm, et äh, Ameerika saadik Berliinis tuli äh, Strasbourgi ja et meil oli võimalus rääkida temaga sellest äh, probleemist ning Ameerika esindajate argumendid ei olnud nii veenvad, et äh, poleks olnud võimalik äh, leida lahendusi. ma küsisin, et milline on arv-, nende arvamus selle teema kohta ja nende arvamus ei olnud selline, et äh, mul oleks jäänud mulje, et meil poleks olnud võimalik ameeriklastega kokkuleppele jõuda, kui me oleks seda soovinud. mis mind aga veel rohkem üllatas, et ameeriklased andsid mulle sellise dokumendi, kus on ära toodud kõik USA-s kohustus kohustuslikud äh, äh, märgistused, näiteks et et hakkliha peab olema märgistatud, kui tegemist äh, on hamburgeriga, siis peab olema märgitud, et kust on pärit hamburgis kasutatav liha. kuidas me saame rääkida kaubandussõjast, kui me tahame märgistada liha, mis on pärit kloonitud loomade järglastelt? ma palun, et komisjon Äh, võtaks seda arvesse, kui nad äh, töötavad välja uut ettepanekut, me peame äh, üles astuma enesekindlamalt, siis meil õnnestub endaga kolmandaid riike. aitäh, härra Liis, ja nüüd saab sõna proua McEwan üheks minutiks um, president, äh, nõukogu eesistuja, te rääkisite vajadusest mitte äh, viibutada süüdistavat sõrme ja kuid nüüd on aeg saabunud olla ausad. me kõik äh, nõustume sellega, et me ei peaks sööma kloone ja me teame, et mitte keegi tegelikult ei hakka kloone sööma ja läbirääkimistes oli üheks takistuseks, et te ei olnud valmis reageerima mm, seemnevedeliku teemal, mis võimaldaks Euroopa talunikel klooni kontrollida. Need järglased äh, on sündinud nendel kloonitud loomadest, kes kannatasid, et need järglased sünnivad. meil on Euroopa Liidu seadus, mis keelustab äh, äh, hülgetoodete viimist turule ja nende kasutamist kosmeetikatoodetes, kus kasutatakse loomadelt saadud koostises, miks me ei saaks olla sellist seadust, mis keelustab Euroopa Liidule turu viimise keelu kloonitud loomadest ma nõustun proua Leotardiga, see ei ole WTO küsimus, see on poliitilise tahte küsimus ja me suudame seda saavutada ja see rahuldaks parlamenti ja see oleks aluseks kokkulepetele. aitäh, proua McEwan ja nüüd on sõna proua Rosbachil üheks minutiks. Et kolossalt arbeid er lagt i denne forordning, både fra kolleger suur tänu, sellesse määrusesse on proua Leotard ja variraportöörid andnud väga palju tööd ja suur tänu neile selle eest kahjuks me teame, et selles küsimuses ei ole saavutatud üksmeelt, äh, kui me räägime kloonitud loomadest saadetud toiduainetest. ma olen pärit riigist, kus kloonimine on keelustatud, kuid meie riiki tulevad tagaukse kaudu tooted, mis on valmistatud kloonitud äh, loomadest. me ei taha, et see küsimus jääks kähe silma vahele. me soovime täielikku läbipaistvust kõikide toinetega suhkrust äh, kuni televiisio-, televiisoriteni me räägime siin äh, antibiootikumidest, GMO-dest äh,, värvainetest, äh, mille kohta tarbijatel puudub informatsioon toote äh, märgistusest. me soovime selliseid toiduained, mis on nii looduslikud kui võimalikud, me, sest me soovime hoolitseda oma heaolu ja tervise eest ja ka loomatervishoiu eest ja me peame olema palju vastutustundlikumad äh, oma laste ja kõikide teiste eurooplaste suhtes. pooleteiseks minutiks sõna proua Hassil. hyvät kollegat, äh, on todella valitettavaa, että tämä lakiesitys kaatui. armsad kolleegid, äh, kahju, et see määruse eelnõu läbi ei läinud. ma olen kolleegidega äh, sama meelt, kui nad ütlevad, et põhjuseks on see, et komisjon ja nõukogu eelistasid äh, äh, võõramaiseid äh, loomakasvatussektori esindajaid ja kannatab selle all Euroop-, kannatavad selle all Euroopa tarbijad, kes, kellest enamus ei soovi äh, kloonitud loomade liha. me, ega lo-, kloonitud loomi, me soovime kõik, et äh, loomade kannatused oleksid väiksemad. parlament ei olnud paindumatu, parlament tegi väga suuri järeleandmisi ja oli valmis äh, taganema teatavatest keeldudest, mis puudutasid märgistuskohustust ma arvan, et äh, nõukogu ja komisjoni argumendid äh, osaliselt olid lihtsalt äh, valed, me arvame, et tegemist oli teadlike valedega. selge on see, et jätkusuutlikku lahendust ei leita, kui lähtutakse sellest, et Euroopa tarbijad, et me ja kui me ei lähtu sellest, et äh, peavad, et loomad peavad vähem kannatama. proua Krustet, aitäh ma kõigepealt tahaksin rääkida millestki üldisemast. kui me räägime siin äh, sellest, et institutsioonid on tarbijad hätta jätnud, siis äh, tegelikult äh, probleeme tekitavad äh, tihti ka mm, üksikisikud. aga nüüd ma läheksin sisuliste küsimuste juurde. Äh, see, äh, need läbirääkimised õhtul kella seitsmest õhtul kella kümneni, kui need nurjusid, siis loomulikult oli pettumus äärmiselt suur ja komisjoni ähm, ülesanne nüüd väga suur, ta peab valmis valmistama ette uue ettepaneku ja äärmiselt vajalik on äh, seda õigusakti läbi vaadata, kuna olukord on muutunud ja kui me mõtleme nanomaterjalidele, siis on see äärmiselt hädavajalik. me ei saa aktsepteerida seda, et kloon, kloonimistehnikate üle ei ole mingit äh, kontrolli või äh, nende toiduainete üle, mis on saadud kloonimise kaudu ja mida võiks kasutada inimtoidus, ei ole mingit kontrolli tarbijaid tuleb teavitada, milline on kloonitud loomast toidust või äh, tema järeltulijast pärit äh, liha. me, mul ei ole mingeid äh, kahtlusi, et volinik Dali soovib tuua valgust nendesse küsimustesse ja anda vastused paljudele küsimustele, mis praegu on vastuseta jälgitavus on hädavajalik. Euroopa tarbija peab olema võimeline valima ja tegema teadliku valiku. meie Euroopa tarbijatena ja e, valijate esindajana ei saa öelda, et Euroopa ei tee mitte midagi, sellepärast et meil ei õnnestunud kokkuleppele jõuda. härra volinik, ma tean, et e, teil on soov e, saada üle sellest institutsioonide vahelisest blokeeringust, mida me nägime, aga et te soovite anda ka tagatisi äh, toiduainete tööstusele. Äh, vaja on tegutseda võimalikult kiiresti selleks, et äh, jõuda lahenduseni selles küsimuses, aitäh. aitäh, proua Grostet ja nüüd saab sõna härra Arsenis pooleteiseks minutiks. volinik, nõukogu esindaja, ma kardan, et ma pean olema vähem diplomaatiline. Te pakute välja keelu kloonitud loomade toidule, aga keegi ei saa osta nende toitu. kloonitud loomad on äärmiselt kallid selleks, et neid äh, toiduks kasutada, aga on võimalik kasutada nende järeltulijatest tehtud äh, toiduaineid. aga ma kardan, et teie läbirääkimised äh, ei olnud edukad te olite vastu sellisele märgistamisele. see oli miinimumühine nimetaja. õppige sellest juhtumist, kuulake, mida institutsioonidel oli öelda ja tulge tagasi korraliku ettepanekuga aitäh, aitäh sõna härra Schnellhardil pooleteiseks minutiks aitäh, proua president, äh, härra volinik, lugupeetud daamid ja härrad, mul on ka väga kahju, et äh, läbirääkimised nurjusid, äh, eriti ka seetõttu, et me peame nüüd aastaid ootama selleks, et saada reegleid, mis reguleeriksid nanotehnoloogia kasutamist toiduainetes ja kolmandatest riikidest pärit toiduaineid. ja põhjuseks on see, et et see kloonimise küsimus osutus küüniseks ja me äh, pidasime arutelu tasemel, mis ei olnud enam inimväärikas. me äh, pidasime, arutasime terve öö, mitte keegi ei soovinud äh, järele anda ja lõpuks läbirääkimised nurjusid. see oli tõesti väga ebaõnnestunud, aga ma viitaksin ühele asjale. me räägime paljudest asjadest, me räägime paljudest õigusaktidest, juba geenitehnoloogia puhul me jälg-, järgisime sama strateegiat, me ei soovinud geenitehnoloogiat äh, me tõstsime Äh, piirid väga kõrgele, äh, tehnika arenes äh, nii kaugele, et isegi kõige madalamaid standardeid oli võimalik täita ja nüüd me ei räägi kloonitud loomadest mitte seetõttu, et probleeme oleks loomade heaolu kaitsega. me rääkisime, ma rääkisin teadlastega, ma, tehnika areneb nii kaugele, et seda argumenti ei saa enam kasutada Äh, ma arvan, et äh, teaduslikud argumendid kloonimise vastu on siiski väga küsitavad ja me peame arutama, et millise aluse me peame äh, panema asjale, et me saaksime äh, Äh, seadusi teha ja et me ei üritaks äh, kasutada selliseid argumente selleks, et äh, teaduse arengut pidurdada. aitäh, nüüd sõna on proua Sarbüür pooleteiseks minutiks. aitäh, ma sooviksin kõigepealt väljendada oma pettumist, mis puudutab läbirääkimiste nurjumist pärast kuudepikkust ja aastatepikkust tööd me võime öelda, et tulemus on pettumust valmistav. eelkõige, kuna paljudes küsimustes oleks olnud võimalik kokkuleppele jõuda ja me oleme väga tänulikud raportöörile tema jõupingutuste eest. mis puudutab äh, kloonitud äh, loomadest ja nende järglastest toodetud toiduainete kohta, siis äh, parlament jäi oma seisukohale kindlaks. meie olime kindlad, et me soovime kaitsta Euroopa tarbijate huve ja keeldume selliste toiduainete lubamisest. nõukogu aga ignoreeris selliseid legitiimseid igasuguseid kahtlusi ja see on väga äh, kurvastav. meie jaoks äh, oli võimatu väita, et äh, et me ei äh, kaitsnud äh, tarbijate huve. me ei olnud võim-, nõus äh, lubama sellist õigusakti, mis oleks lubanud äh, kloonitud loomadest pärit äh, toidu jõudmist tarbijate taldrikule, ilma et äh, selline toit oleks äh, selgelt tähistatud. nüüd aga tahaksin ma nõu-, äh, komisjonile nõu-, meelde tuletada tema kohustusi, mis ta võttis endale kahe tuhande kümnendal aastal äh, Mm, ja mis puudutasid äh, kloonitud äh, loomade kasutamist inimtoidus ja ähm, jälgitavust, kui tegemist on äh, kloonitud loomadelt pärit toimutuga, mis on to toodetud äh, kolmandates riikides. selliseid kohustusi on korduvalt äh, üle korratud ja ma olen kindel, et liikmesriigid pööravad rohkem tähelepanu kodanike legitiimsetele kahtlustele. aitäh, nüüd saab sõna proua Gardiiniks pooleteiseks minutiks. Eh, eh, aitäh ma nõustun sellega, mida kolleegid on öelnud, ma osalesin samuti lepituskomitees ja peaksin ütlema, et oli kõigepealt lootus, siis pettumus ja lõpuks viha. Euroopa kodanikud kõikides küsitlustes, uurimustes ütlevad, et nad elamikus ei soovi toitu, mis on pärit kloonitud loomadest või nende järglastest ja jälgitavus on miinimumnimetaja. kui me ka seda poleks nõudnud, siis oleks see ettepanek jäänud täiesti tühjaks. kõik see on justkui tühi kast, keegi ei hakka maksma äh, sada tuhat äh, härja eest ja äh, seejärel temast hamburgerit tegema. aga me ei mõista, kuidas me oleme jõudnud sellesse olukorda, seda peetakse kollektiivseks läbikukkumiseks, aga nii see ei ole. me olime peaaegu kokkuleppele jõudmas aga kodanikel on nüüd jäänud mulje, et suurettevõtete huvid on tunduvalt rohkem väärt kui kodanike soovid ja tervis. tarvis on uut suhtumist, kui me selle protsessiga uuesti alustame ja ma loodan, et kodanike vajadusi rahuldatakse järgmine kord. aitäh, sõna proua Murkinaite Mikulienel. proua president me kõik nõustume sellega, üks maailm, kaasaegse maailma olulisi aspekte on info. sama põhimõte kehtib ka toiduohutuse puhul. ma loodan, et me eh, võtame vastu üldreeglid eh, üldteave esitamiseks eh, toiduainetel ja sealhulgas ka äh, Äh, mahlatoodetele ja teistele toodetele. kahjuks me ei saavutanud kompromissi äh, toiduainete tähistamise osas, äh, me oleme tegelikult astunud sammu tagasi, samas on oluline tagada teabe jõudmine avalikkuse liikmeteni, mõnikord me räägime, et see toob kaasa võimalikud raskusi äh, Äh, toiduainete töösturitele ja sellist argumenti kasutas need liikmesriigid, kes olid meie ettepaneku vastu, mille sisu oli parema teabe edastamine tarbijatele. seega nüüd ei ole tarbijatel võimalik teada saada, kas nende poolt ostetud piim pärineb kloonitud loomadelt või mitte, kuid see on ainult üks osa sellest probleemistikust. me ei suutnud äh, avada ust ka äh, uusima tehnoloogia kasutamiseks põllumajandus- ja toiduainetetööstuses ma loodan, et meil õnnestub üsna pea langetada otsus ja see lõhe ületada. aitäh, me alustame vaba mikrofoni vooruga, proua McInnes, palun. tänan, president kas me tõesti oleme üllatunud, et me ei saavutanud kokkulepet, minu kui kõrvalseisja seisukoht oli, et, et äh, läbirääkimislaua taga oli liiga palju erinevaid lahknusi ja äh, oli selge, et kell seitse õhtul alanud äh, koosolek pidi hommikul kell seitse niikuinii ebalastanud. kuid me peame siiski selle probleemi lahendama, võib-olla jagades selle seadusliku akti kahte osa, rääkides kloonimisest, see on loomulikult väga delikaatne küsimus, sellega kaasnevad ka looma tervise ja heaolu küsimused, kuid näita, et me peame tegelema reproduktiivse materjali küsimusega, meil on vaja selgust, eh, kas eh, WTO reeglite järgi sellega on võimalik tegeleda, sest Euroopa talunikud soovivad juurdepääsu parimale tehnoloogiale, mis võimaldab eh, neil tõsta oma tootlikkust seega ka meie kojas on mitmeid küsimusi, mida on vaja lahendada ja ma loodan, et me leiame neile rahuldavad lahenduse. rääkides nüüd Euroopa äh, äh kontra muu maailm, me vajame Euroopa Liidus importe mujalt, aga kas meil selge, mida me impordime, äh, kas me esitame samasugused nõuded nagu Euroopa Liidus toodetud tööstusele, ka selle küsimusega tuleb äh, tegeleda. aitäh, sõna proua Kadenbachil lugupeetud äh, proua president, lugupeetud härra volinik, äh, kõigepealt äh, aitäh härra volinikule selle eest, et ta kaitses sekkumisõigust. ma oleks sellist käitumist oodanud ka kloonitud materjali osas. me veetsime mõningad väga intensiivsed tunnid koos ja mina Euroopa sa, mõistan ennast kui eurooplaste esindajat, kes võttis äh, Ähm, selgelt Euroopa Parlamendi seisukoha. me soovime koos, soovisime koos viiesaja miljoni eurooplasega, et tähistamine oleks ähm, olnud minimaalne lahendus ja tegelikult oleks meile meeldinud kloonitud loomadest päri- ja nende järeltulijatest pärit toidu keelustamine. me ei saanud aru miks, miks nõukogu ei olnud meie poolel, aga tegemist oli samuti äh, valitud esindajatega, kes teenisid turgu ja mitte inimesi. me loodame, et teie otsuste keskmes tulevikus on inimene ja mitte turg. aitäh ja nüüd on sõna härra Oslinil üheks minutiks. aitäh tarbijakaitsepoliitika on äh, keskse tähtsusega Euroopa poliitikas ja kui meil õnnestub äh, tarbijakaitset äh, e, ellu rakendada, siis selles punktis me oleme tõesti täielikult ebaõnnestunud. kloonimist ei soovi mitte üksnes tarbijad kasutada, vaid ka, ka Ehm, põllumehed ei ole sellest huvitatud. Ehm, kui juttu oli sellest äh, kaubandussõjast, mida siin korduvalt on äh, mainitud, siis tegemist on tõesti tühja argumendiga. Ehm, juba loomakaitse põhjustest lähtuvalt tuleks äh, kloonimise vastu olla ja ma loodan, et härra volinik, te esitate piisavalt kiiresti uue õigusakti eelnõu. vaja on tegutseda, ma kutsun teid üles, et ei ootaks kuude kaupa, vaid väga kiiresti hakkaks äh, äh, tööle. E, kloonimise äh, keelustamine võib olla üks samm, aga meil on vaja ka õigusakti, mis puudutaks järeltulijaid, muidu ei ole seal mingit mõtet. aitäh sõna proua Zaborskal. president um,, ähm, nechcem hľadať viníka, ale myslím si, že zri... ma ei taha äh, otsida süüdlasi, kuid ma arvan, et meie äh, lepitusmenetluse äh, ebaõnnestumine oli tõesti ebalastne. kloonimine ei ole mitte ainult väga põhjalik, kõikehõlmav, vaid ka tundlik küsimus Äh, ja esimene kloonitud loom ei jäänud ainsaks. Äh, tuhandeid eksperimente loomade kloonimiseks äh, on läbi viidud, paljud on ebaõnnestunud ja paljud kloonitud loomad tegelikult surevad pärast järglaste sünnitamist. ja kloonimine on palju hullem lugu kui väikestes puurides loomade vedu ja seetõttu kloonitud loomade, nende järglaste saadud toidu keelustamine peaks, peaks olema uuendtoidu direktiivi osaks ma ei taha rääkida sellest, et me peame äh, tegelema selle küsimuse kõikide külgedega, äh, me peame tagama selle, et äh, loomadest saadud toit loomadest, kes on kannatanud, ei jõua Euroopa turule. aitäh, härra Skotta, palun. tänan, president, uuend toit, nii nagu neid nimetatakse, on selline toit, Äh, mida valmistatakse äh, selliste tootmisprotsessiga, mis muudab nende toitumisväärtust. mul on palju kõhklusi äh, uuendtoidu määruse kohta, milline on seos selle ja GMO määruse, sest kloonimine on osa geenitehnoloogiast. ja ka GMO-d tähendavad millegi muutmist, muundamist. kuidas me läbi viime teste, et kontrollida toidu ohutust, millist kriteeriumi me kasutame, kuidas me määratleme neid tooteid ja konkreetsemalt, kuidas me teavitame tarbijaid äh, taoliste toiduainete omadustest ja toitumisväärtusest, toiteväärtusest äh, ma seisan selle eest, et me kaitseksime tarbijaid, et need uued tooted oleksid ohutud ja et meil oleks õige teave nende kohta ja seetõttu minu arvates äh, jälgitavus äh, Äh, mida on väga raske äh, siiski ellu viia, on oluline aspekt tarbija seisukohalt. aitäh ja lõpetuseks saab sõna proua Zavela. το όλο θέμα πιστεύω ότι προήλθε από τη μη ενημέρωση των καταναλωτών και των arvan, et see äh, puudutab kodanikke ja informeerimist ja kui me räägime läbipaistvusest, Äh, mis on vajalik nii Euroopa kodanikele kui ka teiste riikide kodanikele, äh, tekivad meil probleemid, ma tahan seda rõhutada. kui nähakse, et äh, selliste toodete vastu on võimas vastuseis, siis peavad nii seadusandjad, ka otsustajad seda arvesse võtma, arvestama avaliku arvamusega E, e, teavitamine, läbipaistvus on selles suhtes äärmiselt olulised, et me saaksime lõpule viia need protsessid, mille me oleme algatanud. aitäh, proua Savela, nüüd meil on lõppenud vaba mikrofoni voor ja komisjoni nimel saab sõna härra Tali. Thank you, thank you very much. suur tänu, proua president, ma olen hoolikalt võtnud teadmiseks kõik seisukohad, mida arutelu käigus väljendati tahaksin tänada parlamendiliikmeid teie kommentaaride eest ja võin kinnitada veel kord, et komisjon jätkab koostööd parlamendi liikmesriikide ja sektori esindajatega selleks, et liikuda ühise eesmärgi suunas ja teha seda nii kiiresti kui võimalik ja mõlema ettepaneku puhul, nii uuendtoidu kui kloonitud loomade ettepaneku puhul. ma rõhutan, et komisjoni seisukoht et lepitusmenetluse käigus, kus me käisime välja ka erinevaid ettepanekuid, nagu ma ka varem ütlesin, meie lähtepunkt oli see, et ükskõik, mis lahendus välja pakutakse, see peab olema praktikas rakendatav, see peab olema põhjendatud ja proportsionaalne. mis iganes rolli me tahaksime näha ja mis iganes teavet me tahame tarbijatele anda ja mina vastava volinikuna kindlasti pooldan tarbijate teavitamist, aga see teave peab põhinema alati tõenditel. komisjon ei ole olnud kunagi mis tahes märgistamise vastu, vaid me oleme öelnud, et igasugune otsus, mille me teeme, peab, tuleb teha selles valguses, mis mõju see avaldab tarbijatele? ja olgu need siis ja sealhulgas ka tootjatele. nii et ma võin kinnitada, et me kavatseme selle teemaga edasi liikuda ja me kindlasti ei kavatse eh, viivitada otsuste tegemisega. aitäh! härra Tali nõukogu poolt äh, proua Schöri või tema esindaja, sest tema äh, hääl on ära ja ta ei saa ise rääkida. proua president, volinik, äh, parlamendiliikmed, suur tänu selle arutelu eest eesistuja ja nõukogu poolt ma tahaksin tänada kõiki, kes andsid oma panuse sellesse debatti ja märkisid ära, et äh, Ungari eesistuja tegi omalt poolt väga suuri jõupingutusi kokkuleppele jõudmiseks. lepitusmenetluse käigus kõlas hulgaliselt argumente, mida me kuulsime täna ka siin. me lükkaksime tagasi ka süüdistused, mille kohaselt äh, nõukogu või Ungari eesistujamaana äh, ei tegutsenud ausalt või lähtusid äh, huvirühmade soovidest. Lissaboni lepingu üks paremaid aspekte on just ühise vastutuse kasv. me püüame teha tööd selles vaimus. me ei suutnud jõuda kokkuleppele, aga tulemuseks on see, et äh, meie lauale võivad jõuda ükskõik missugused toiduained ja see on halvem olukord kui äh, lõplik äh, pakkumine nõukogu poolt. me tahtsime, et siis kloonitud loomade järglased oleksid jälgitavad ja loomulikult on teatud piirid, piirid peavad olema mõistlikud. kui me võtame märgistamise, siis eh, see peab lähtuma mõistlikkusest ja piiriks on ka hind. et eh, see parlamendiliige, kes eh, tsiteeris nõukogu sisedokumenti proua Liotard, me oleme loomulikult äh, arutanud äh, seda dokumenti ja see aitas äh, jõuda meil lõplikule seisukohale, et te rebisite välja sellest dokumendist ühe lause ja tsiteerisite seda. aga dokumendi järelduses on öeldud, et ohud eksisteerivad WTO kontekstis ja see ja järeldustes on ka öeldud, et märgistamine oleks ilmselt kõige otstarbekam lahendus ja see oli ka üks ettepanek, mille me nõukogu poolt lauale käisime. ma olen aga nõus, et enne kui me astume järgmisi samme, loodame, et teadusuuringud äh, aitavad meil samuti edasisi otsuseid teha ja ja et esitatakse öö, uus ettepanek kloonitud loomade kohta ja me tervitame seda. aitäh ja parlamendi delegatsiooni juhile härra Pitelale on sõna viimaseks kokkuvõtteks. aitäh, proua president pärast kolleegide sõnavõtte, kellele ma tänan ja ma tä-, keda ma tänan ja ma tänan eelkõige raportööri ja pärast kõike seda, mida ma olen lugenud ja, ja kuulnud ja näinud neid dokumente, mida raportöör kaasa tõi, on selgelt näha, et see teema ei oleks põhjustanud kaubandussõda. see näitab, et tegemist ei ole kollektiivse läbikukkumisega tegemist on läbikukkumisega, aga see läbi, läbikukkumine puudutab ainult üht läbirääkimiste osapoolt. ja vastutust läbikukkumise eest kannavad valitsused. kloonitud loomadelt pärit liha märgistamine, isegi mitte jä-, kloonitud loomade järeltulijatelt pärit liha märgistamine Äh, te ei saa meile öelda, et selles küsimuses ei oleks olnud võimalik jõuda kokkuleppele. ma arvan, et äh, me peaksime olema nüüd tõesti siin äh, ausad. valitsused peavad selgust saama, et mida nad tahavad, meil on olemas parlamendi seisukoht, meil on olemas kodanike seisukoht, kloonitud loomade ja nende järeltulijatelt pärit liha märgistamine on meie jaoks äh, minimaalne nõudmine ja äh, valitsused peaksid tegema tööd selleks, et äh, oleks võimalik sellele minimaalsele tase, tasemele ka jõuda. härra Dali, ma tean, et teil on äh, siin, et te võite rääkida, sellest ei ole mingit kasu. palun esitage meile uus äh, to-, äh, seisukoht, kus kajastub ka tein-, teie arvamus. ja siis me tegeleme edasi nanomaterjalidega ja viimane asi. Te kõik võtsite teadmiseks selle, et Euroopa Parlament oli ühtne me tõesti, me kõik olime ühtsed. Te nägite, kui ühtsed me olime. Te ei ähm, peaks kunagi enam tegema seda viga, et te eeldate, et parlament äh, on äh, lõhestatud. kui tegemist on tarbija, äh, tarbijate tervise, tervist puudutavate küsimustega, siis oleme ühe, ühel meelel. härra Staselt protseduuriline märkus jah, tegemist on protseduurilise märkusega. arutelus korduvalt äh, mainiti äh, De Frühti, härra De Frühti seisukohta. proua Lepage küsis, kas äh, härra Dali oli teadlik sellest nõukogu õigustalituse e-, e-, ekspertiisist, mis on aga siin otsustav, võib-olla ka komisjonis oli äh, tegemist lõhestatusega, kui härra Dali on tarbijakaitsevolinik äh, ja siis tuleb sisse härra De Hüht ja esitab valesid argumente. kui see nii oli, siis ma tahaksin kuulda, et milline on voliniku arvamus äh, proua Lepagi küsimus oli suunatud äh, raportöörile. Äh, ma tegin äh, volinikule ettepaneku, et ta vastas sellele, ma arvan, et ta seda ka tegi, nii et nüüd me praegu lõpetame selle teema käsitlemise ja läheme üle järgmise teema juurde. Uh, järgmine päevakorrapunkt on suuline küsimus nõukogule ja komisjonile äh, Euroopa väikeettevõtluse algatus Small Business Act läbivaatamise kohta. ja esimesena